dámy a pánové vítám, na, vítám vás na dnešním zasedání daamid ja härrad tere hommikust meie täna hommikusele täiskogu istungjärgule me alustame oma tööd ja esimene arutelu on meil ühine arutelu äh, väikese keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu üle tõukefondide vahenditele me räägime ka VKE-de definitsioonist, meil on siin nõukogu ja komisjoni avaldus VKE-de juurdepääsu kohta tõukefondide vahenditele ja ka nõukogu ja komisjoni avaldus VKE-de definitsiooni kohta. ja kõigepealt nõukogu nimel saab sõna härra Nikolai Vammel, palun. Mr President, Commissioner Eh, president, volinikud, eh, parlamendi liikmed, mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa Parlament tegeleb EKE-de küsimusega. võttes arvesse praegust rasket eh, majandusolukorda, on eriti oluline, et VKE-d, mis on meie majanduse mootor, toimiksid keskkonnas, mis aitab neil kasvada. Te keskendusite kahele olulisele arutelule. kõigepealt VKE-de ähm, e ligipääs struktuurifondidele ning VKE-de definitsioonile. mõlemad on olnud äh, äh, ka äh, küsimusteks, suulisteks küsimusteks komisjonile tegelikult on õige küsida komisjonilt nende küsimuste kohta, ma olen kindel, et volinik oskab teile palju täpsemalt nendele küsimustele vastata, ma tean, et mõlemad punktid on parlamendile ja ka komisjonile väga olulised ja nõukogule samuti mis puudutab eesistujariiki, siis ma sooviksin teiega jagada mõningaid äh, mõtteid, mis äh, nõukogu jaoks eriti olulised on. kõigepealt, VKE-d on meie majanduse selgroog. Äh, nemad loovad rikkust, nad tekitavad meile suuremat võimet paindlikumalt kohaneda ähm, muutustega nõudluse valdkonnas ning annavad ka palju, tekitavad palju töökohti, sellepärast on VKE-d olulisel kohal kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias praegu, kus Euroopas on üle kahekümne viie miljoni töötu, on meil vaja VKE-sid selleks, et luua uusi töökohti, eriti noorte seas. VKE-d saavad struktuurifondidest olulist toetust. kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, äh finantsperioodi ajal on VKE-d fondidest toetust seitsmekümne miljardi euro eest. see finantstoetus on suurendanud VKE-des konkurentsivõimet ning ähm, äh, krediidikriisi ajal on äh, garan-, on eriti vajalik garanteerida, et VKE-del on äh, piisavalt finantstoetust. ning sellega seoses on loodud erinevaid võimalusi VKE-de laenude garanteerimiseks ning samuti on võetud kasutusele uued algatused, et ähm, toetada äh, VKE-del äh, madalate intressimääradega laenude saamu, saamist. ning sellised äh, toetused on jätkusuutlikud ning see tähendab, et sellist raha saab ka kasutada uuesti tulevikus. riskikapital ning laenufondid on samuti VKE-de jaoks esmatähtsad. lisaks sellele äh, saavad VKE-d toetust ka Euroopa Investeerimispangast mis äh, eraldab neile äh, hea intressimääraga laenusid. ning äh, see aitab luua paindlikke võimalusi saada ka alterne-, see on alternatiivseks lahenduseks laenudest, mis, mille võivad saada kommertspankadelt. see, need tulevad kõik erinevatelt algatustel komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga poolt eriti, ma pean silmas Jeremy Jessicat ja Jasmine, Jasmine'i, mis äh, garanteerib äh, laene ja garant-, ja annab noh, laenudele garantiisid. mis puudutab VKE-de definitsiooni, siis ma tean, et komisjon valmistab praegusel hetkel ülevaadet, et äh, vaadata, kas praegune definitsioon on piisav ja kas see tuleks üle vaadata. nõukogus ei ole meil olnud veel võimalust seda küsimust arutada. ootame huviga komisjonipoolset ülevaadet kuid samas on siiski oluline öelda, et praegusel hetkel, praegune definitsioon tähendab et, et üheksakümmend viis protsenti Euroopa ettevõtetest on VKE-d. see eh, tähendab seda, et tundub olevat loomulik, et me peame põhjalikult arutama, kas praegust definitsiooni on vaja muuta. samuti ootan huviga võimalust arutada seda küsimust Euroopa Parlamendiga. president, volinikud eh, ning eh, parlamendiliikmed teie tänahommikune huvi EKID finantseerimise vastu on väga oluline praeguse majandus, praeguses majandusolukorras. ma sooviksin ühtlasi rõhutada seda, et äh, ligipääs äh, rahastamisel on praegusel hetkel väga olulised. samas on VKE-del vaja ka soosivat majanduskeskkonda, et edasi areneda. väikeettevõtete määrus võeti vastu kahe tuhande kaheksandal aastal ning see on väga oluline olnud VKE-de toetamisel. lisaks sellele on paljud liikmesriigid võtnud, astunud samme, et äh, aidata VKE-del lihtsamalt äh, ettevõtet, äh, ettevõtteid luua, kuid me peame siiski endiselt kontrollima, et VKE-del oleks sobilik arenev, arenemiskeskkond ning et me vähendame sealjuures ka nende bürokraatlikku koormat. suur tänu teile. suur tänu teile, minister ning Euroopa Komisjoni nimel saab nüüd sõna volinik Haan. Äh, suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, härra minister VKE-d on äh, Euroopa majanduse mootoriks, meil on umbes kakskümmend kolm miljonit äh, väikeste keskmise suurusega ettevõtet Euroopas, need on üheksakümmend üheksa koma kaheksa protsenti Euroopa ettevõtetest. majanduskasv ja Euroopa tulevane konkurentsivõime sõltuvad äh, just VKE-de konkurentsivõimest. kriis tabas VKE-sid samamoodi nagu teisi ettevõtteid ja tavaliselt on VKE-d need, mis on sattunud suurematesse raskustesse, eriti raske on neil saada laenu ja äh, võõrast kapitali. avalik sektor peab võtma endale vastutuse kaitsma VKE-sid selleks, et nemad krediidikitsikuse all ei kannataks. sellepärast Euroopa Komisjon on viimastel aastatel mitmeid kordi välja pakkunud erinevaid meetmeid selleks, et tagada VKE-de juurdepääs kapitalile ja seda parandada. meil on juba programmid äh, aastatel kaks tuhat kümme ja kaks tuhat üksteist käivitunud ja selle kaudu oli me, nende kaudu oli meil võimalik äh, finantsvahendeid, laene ja tagatisi VKE-dele anda, seda üle kaheksa koma ühe miljardi euro meil on kolmsada erinevat meedet, mida erinevad liikmesriigid rahastasid, üle üheksakümne tuhande töökoha loodi nende meetmete kaudu. ja ma tahaksin veel kord siin parlamendi, parlamenti tänada selle kiire ja tugeva toetuse eest, sest meil oli vaja määrusi kiiresti muuta, see oli hädavajalik selleks, et reageerida nendele uutele väljakutsetele selleks, et meil oleks võimalik neid erinevaid vahendeid ja kapitali eh, panna töötama VKE-de heaks ja niimoodi võidelda kriisi vastu, eriti just eh, mõnedes liikmesriikides. selle aasta jaanuarikuus komisjon koos liikmesriikidega eh, tegi järgneva katse programme niimoodi parandada, selleks et kasutada olevaid vahendeid sihipäraselt kasutada ja niimoodi nende kaudu luua uusi tee, töökohti ja võidelda eriti just noorte tööpuuduse vastu. tegemist on vahendite ümberjagamisega nii palju kui võimalik meie jaoks on tähtis eriti just VKE-dele vahendeid tagada, sellepärast et VKE-d tagavad äh, püsivaid töökohti Euroopa Liidus, nad loovad uusi püsivaid töökohti. meil on umbes kakskümmend neli miljonit töötut, kakskümmend kolm miljonit äh, VKE-d, nii et tegelikult kui iga VKE võtaks tööle ühe töötu, siis oleks meil probleem peaaegu lahendatud selle algatuse kaudu on meil võimalik viis kuni kaheksa miljardit eurot ümber jagada. järgmise programmiperioodi jaoks on komisjon tõukefondide puhul näinud ette täiesti selge raskuskeskme, mis on VKE-de kasuks. kaheksakümmend protsenti vahenditest läheb äh, Äh, hästi arenenud piirkondadesse viiskümmend protsenti keskmiselt ja vähearenenud piirkondadesse, väga tähtis on siin VKE-sid toetada, samamoodi nagu ka energiatõhusust parandada. ärge unustage, viiskümmend protsenti vähem arenenud piirkondadesse, see on absoluutsetes arvudes rohkem kui kaheksakümmend protsenti hästi arenenud piirkondades. tegemist on selge sõnumiga, mille kaudu me soovime VKE-de konkurentsivõimet parandada seejuures tuleb meil teha koostööd selleks, et VKE-de juurdepääsu tõukefondide vahenditele parandada. tänan Euroopa Parlamenti nende arvukate ettepanekute eest ähm, bürokraatia vähendamisel. tahaksin teile meenutada, et administratiivsete väljakutsete puhul on äh, paljud nendest väljakutsetest riiklikul või piirkondadel tasandil, näiteks väikeste ettevõtete äh, Äh, akti puhul äh, oleme me praegusel hetkel ex-ante tingimused ette näinud olukorra parandamiseks. meil on vaja ühiseid pingutusi Euroopa Liidu tasandil ja ka liikmesriikide tasandil selleks, et VKE-de olukorda parandada. ja lõpetuseks äh, küsimus, mis siin tõstatati, VKE-de mõiste määratlus. see on tõesti vastuoluline. Te teate, et komisjon vaatab seda määratlust äh, ikka ja jälle üle ja praegusel hetkel oleme me läbi viimas sõltumatut hinnangut äh, ning terve rida töötajaid äh, tegeleb selle küsimusega. me üritame need uuringud lõpetada selle aasta sügiseks ja on täiesti kindel, et uuringu tulemusi kavatseme me teiega läbi arutada ja me ei tea, kas meil on võimalik äh, selle, kas see uuring toob endaga kaasa VKE-de määratluse muutmise. daamid ja härrad, VKE-d on Euroopa Liidu majanduse selgrooks. viimastel nädalatel ja kuudel on väga palju räägitud majanduskasvust ja ma-, ja majanduse turgutamisest on täiesti selge, kes soovib jätkusuutlikke äh, äh, majanduse turguta-, jätkusuutlikku majandusturgutamist näha, see peab hakkama kodutööd tegema just VKI-dest komisjon on igal juhul selleks tööks valmis, suur tänu. suur aitäh, härra volinik ja nüüd annaksin sõna kõnelejatele fraktsioonide nimel ning esmalt äh, Euroopa Rahvapartei nimel härra Benson. E suur tänu, härra president. Euroopa Liidu programmid peaksid olema kasutajasõbralikumad. kahjuks tihti ametnikud teevad neid ametnike jaoks ja nad ei arvesta nendega, kes on tegevad ettevõtetes ja tööstussektoris. me teame, et VKE-d loovad väga palju töökohti ja sellepärast tuleb meil taotluse tegemise menetlusi lihtsamaks muuta ja bürokraatiat vähendada ma arvan, et meil on vaja ka paremaid äh, suhteid luua vahenditele juurdepääsu vahele ja nende väljakutsete vahel, mis Euroopa ees seisavad, on täiesti selge, et meil on üle, meie ülesandeks on energiatõhusust parandada. me peaksime siin ju tegelikult finantsvahendid VKE-dele ja energiatõhususele pandud ülesanded omavahel ühendada see, need vahendid, mis on tõukefondides ette nähtud energiatõhususe parandamiseks, tuleks anda VKE-dele ja me teame, et sellega oleks meil võimalik luua uusi töökohti. meil on väga palju töötajaid, kes näiteks tegelevad siin majade soojustamisega, vahetavad aknaid, selle kaudu oleks meil võimalik tööpuuduse probleem lahendada, kliimakaitseks midagi ära teha ja toetada VKE-sid. ehk et me saaksime toetada just neid, kes loovad töökohti ja sellepärast arvan ma, et tuleks paari sõnaga rääkida ka VKE-de mõiste määratlusest. ma arvan, et me peaksime olema siin väga ettevaatlikud, me ei tohiks seda praegust definitsiooni muuta või mitte väga palju muuta ja me peaksime hooli-, mõtlema ka selle peale et, et üheksakümmend viis protsenti on praegu selle mõistega kaetud, nii et ma praegu hoiataksin teid järgnevate muudatuste eest. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel palun Konstantse Kreel. suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad juba väga palju on öeldud, et VKE-d on Euroopa Liidu majanduse mootoriks, seda nad tõesti on. ja me teeme ka tõesti väga palju selleks, et nad selleks jääksid. ja siin on ja VKE-d on ka midagi erilist, sellepärast et vastupidiselt teistele suurtele majandusruumidele on Euroopa Liidus väga palju väikesi ettevõtteid, mis on rahvusvahelisel areenil konkurentsivõimelised, mis on paindlikud ja mis kohanevad kiiresti uute tingimustega. see on ju VKE-de puhul väga eriline Euroopa Liidus ja me toetame neid ka. VKE-d ei ole mitte ainult äh, uue raamprogrammi äh, sees äh, fookuses, vaid nad on seda juba praeguse raamprogrammi fookuses ja me oleme tõesti väga palju teinud selleks, et VKE-del oleks võimalik saada vahendeid tõukefondidest. kuid tõesti on veel väga palju ära teha, menetlusi võiks teha lihtsamaks. kui mõni väikeettevõte soovib saada headel tingimustel soodsa intressiga laenu, siis ei ole vastuvõetav see, et tuleb seal tõesti suuri ja pikki poognaid täita taotluse esitamiseks ma arvan, et meil on vaja sellele probleemile läheneda intelligentselt. me peaksime leidma intelligentseid lahendusi selleks, et ühendada omavahel majanduskasvu, majanduskasvu turgutamist, innovatiivseid lähenemisi ja võitlust tööpuuduse vastu volinik Haan on kunagi varem öelnud, et kui iga ettevõte Euroopas ühe no noore tööle võtaks, siis põhimõtteliselt noorte tööpuuduse probleemi enam ei oleks. tegelikult on tal õigus, kui ta seda ütles, kuid ma ei taha nüüd hakata siin väitma, et me tõesti peaksime nüüd tegema sellise tingimuse, et võimalik on saada Euroopa Liidu fondidest raha ainult siis, kui võetakse tööle üks või kaks noort inimest. see meenutaks mulle neid vanu Saksa Demokraatliku Vabariigi aegu kus mina üles kasvasin, kuid ma leian, et me peaksime tõesti noortele tagama võimalused korraliku hariduse saamiseks ja niimoodi oleks neil siis võimalik ka saada tööd äh, väikestes äh, paindlikes ettevõtetes, nii et me tõesti peaksime leidma jätkusuutlikke meetmeid äh, VKE-de programmi väljatöötamiseks ja toetamiseks ja ma arvan, et uue raamprogrammi jooksul peaks me leidma ka uusi ideid. ärgem unustagem ka seda, et äh, lühiajalised meetmed ei aita, meil on vaja tõesti pikaajalised äh, tööpuuduse ja töökohtade eest võidelda. üks asi veel, nimelt äh, komisjon on praegusel hetkel konkurentsiõigust üle vaatamas. oleks väga tähtis, et siin piirkondi ei killustataks, ei ole mõistlik see, et ühes, ühe piirkonna siseselt on erinevad äh, toetusmeetmed ja äh, toetustingimused, ma loodan, et komisjon siin teeb ettepaneku, mis piirkondi ei killusta. suur tänu! suur tänu ja järgmisena liberaalide demokraatide nimel härra Kreutzmann, palun! üks kõige suuremaid probleeme VKE-de jaoks on juurdepääs finantsvahenditele ühtekuuluvuspoliitika komisjoni ühtekuuluvuspoliitika peaks siin aitama, on välja töötatud erinevad programmid, mida siin ka mainiti. üks parlamendi uuringuid Euroopa Liidu tõukefondide vahendite ja meetmete tõhususe kohta VKE-de puhul on väga selgelt välja toonud nõrgad kohad. siin ei tehta vahet VKE-de erinevate tüüpide vahel, mõelge siin mikroettevõtete peale, mõelge siin füüsilisest isikustest ettevõtjate peale. ka taotluste esitamine äh, ja äh, aruandluskohustus ning projektide eelfinantseerimine, vähene äh, harmoniseerimine ja erinevad tingimused erinevate programmide puhul on suureks probleemiks. seepärast peaks komisjon siin selgitusi andma. me peaksime hoolitsema selle eest, et tõukefondidest oleks võimalik lihtsamalt vahendeid saada. meil on vaja paremat juurdepääsu Jeremy programmile, praegusel hetkel omaosalus on liiga suur, nimelt viiskümmend tuhat eurot meil on vaja tingimusi lihtsustada ka eelfinantseerimise osas. meil on vaja sihipärast finantsvahendite ähm, ette nägemist äh, erinevate, erinevat tüüpi VKE-de jaoks, samamoodi tuleks muuta kaasrahastamise reegleid. peale selle tuleks ka amortisatsioonireegleid raamatupidamises muuta. meil on vaja lisavahendeid VKE-de jaoks ja siin ähm, võiks, võiksid ka tööstus- ja kaubanduskojad oma rolli mängida, me peaksime tõesti VKE-de, VKE-sid toetama omakapitali suurendamisel, see on tingimuseks, kui nad soovivad saada laenu pankadelt ja väga tähtis on, et baasel kolm muudetakse ümber niimoodi, et see mitte ei takistaks VKE-dele laenu andmist, vaid pigem looks võimalusi võimalikult lihtsalt ja võimalikult soodsatel tingimustel laenu saada. suur tänu! suur tänu. järgmisena Roheliste fraktsiooni nimel proua Miranda, palun. suur aitäh, äh, lugupeetud äh, president, härra volinik, VKE-de roll on elulise tähtsusega väga paljude riikide majandustele. Äh, riigid kannatavad praegu majandus- ja finantskriisi käes see, et VKE-d osalevad aktiivselt majanduses ning loovad töökohti, on eriti eh, suure tähtsusega eh, haavatavatele eh, rühmadele, noortele sisserännanutele ja just noorsoo jaoks on see eriti oluline, sellepärast et paljudes riikides on tööpuudus just noorte seas väga suur, nelikümmend, viiskümmend protsenti. see tähendab, et poliitikud kui ka meie kõik kodanikena peame selle probleemiga tegelema. tegemist on valdkonnaga, kus VKE-d saavad mängida suuremat rolli, seda me oleme näinud ka eelmistel aastatel. kaheksakümmend viis protsenti kõikidest loodud töökohtadest Euroopa Liidus loodi just nimelt VKE-de poolt. paljudel juhtudel just ka uute VKE-de poolt Äh, bürokraatiaga, millega nad peavad silmitsi seisma seda tehes, on äh, väga, äh, väga suur. nii et järgmise läbivaatamise käigus tuleks kogu protsess muuta lihtsamaks, dünaamilisemaks samuti kogu haldussüsteemide koordineerimine peab olema lihtsam, meil on vaja kasutada uusi tehnoloogiaid VKE-del on väga suur potentsiaal ka piiriüleses kontekstis ning uute turgude avamise seiseku-, seisukohalt. VKE-d saavad aidata meil võidelda kriisi vastu ning noorte töötuse vastu. suur aitäh ja nüüd äh, konservatiivide ning reformistide nimel härra Chichester. härra president, härra volinik, mulle valmistab suurt headmeelt, et see äh, päevakorrapunkt äh, ja meie küsimus on päevakorras täna, aga mul ei valmista niivõrd äh, suurt headmeelt vastused. tuleb ütelda, et VKE-de äh, jaoks on tegemist keeruka küsimusega, neil on raske äh, oma tegevust alustada, kasvada, isegi lihtsalt ellu jääda, me omalt poolt pakume neile mõistlikku abi. VKE-de mured on põhimõtteliselt samad olnud aastaid. esmalt neil on vaja juurdepääsu teabele neil on vaja selles osas abi ja nad, neid on vaja abistada ka selles osas, et nad saaksid teada, kust abi leida, samuti on neil vaja juurdepääsu rahastamisele. Äh, väikeste laenude saamine on eriti keerukas, pankadele ei meeldi laenata äh, üksikisikutele ning väikeettevõtetele väikseid äh, summasid, sellepärast et tegemist on väga väikeste summadega ja nende pealt ei saa suuri tasusid võtta meie saaksime siin midagi ära teha, me saaksime mm, vähendada bürokraatia määra. väikeettevõtetel on palju keerukam äh, regulatsioonidega toime tulla kui suurtel. ma loodan, et pikemas perspektiivis komisjon äh, võtab arvesse ka viimase osa meie küsimusest, mis puudutas äh, Äh, seda, kuidas ära kasutada kasutamata eelarveridadele jäänud vahendeid äh, teaduste ning arengu jaoks, seeläbi oleks võimalik äh, VKE-del luua töökohti ning rikkust ka tuleviku jaoks. suur aitäh ja nüüd härra Salav Raakus, palun EFT nimel. suur aitäh VKE-d on Euroopa majanduse nurgakiviks ning võib-olla ka kõige kasulikumaks vahendiks, mille abil oleks võimalik äh, edendada majanduskasvu ning tööhõivet praeguses äh, kontekstis kogu Euroopa Liidus. tegemist on samas aga ka sektoriga, mis on kõige äh, rohkem kannatanud majanduskriisi all VKE-d äh, kaotasid ligikaudu kuuekümne protsendi ulatuses oma vahenditest Kreekas äh, ja Hispaanias viiekümne protsendi ulatuses. Saksamaal me näeme aga, et VKE-d on vastupidiselt kahekümne ühe protsendi võrra oma tulusid tõstnud. minu koduriigis Kreekas on äh, VKE-d väga palju kannatanud, neil ei ole enam juurdepääsu ka pankadepoolsele rahastamisele, paljud ettevõtted sulgevad oma uksed. see omakorda jällegi ainult äh, muudab hullemaks olukorra tööturul. viimased äh, Euroopa Keskpanga uuringud näitavad, et VKE-del on üha keerukam laenu saada laenu saamistingimused on üha raskemad, seega kutsun üles komisjoni äh, läbi vaatama meetmeid, mille abil oleks võimalik paremini olemasolevaid vahendeid eh, kasutada, eriti neis riikides, kus on raske kaasrahastamist tagada kasinuspoliitika tõttu. Eh, struktuurifondi ning eh, Euroopa Investeerimispanga vahel tuleb koostööd arendada, tuleb välja selgitada, millised sektorid on kõige tulusamad ning just neile keskenduda suur aitäh ning nüüd kaks ja pool minutit äh, palun härra Tsiiber kuue NGL nimel. Obrigada, senhor presidente. Muito se pode dizer sobre a necessidade de desenvolver. proua Zuber. aitäh, äh, tuleb rääkida äh, sellest, et VKD sektorit tuleb edendada ja parandada olukorda, sealt samuti võib väga palju rääkida sellest, mida VKE-d teevad majanduskasvu ning töökohtade loomise nimel. kindel on aga see, et kasinusmeetmed äh, tingivad selle, et tuhanded VKE-d iga päev läämbuvad. Äh. kui me poliitikat ei äh, muuda, siis ei ole võimalik tagada tööhõivet ning uut majanduskasvu hea tahte avaldused äh, ning kasinus, mis nii parem kui vasakpoolsete seas, see viib tegelikult, äh, loob ainult illusioone. Ehm, üritatakse lihtsalt äh, peita vägagi raskeid tagajärgi, mis kaasnevad kasinusmeetmetega ja tehakse seda ilusate sõnade abil Kreeka on heaks näiteks. aasta tagasi, kui meetmed kehtestati, kakssada kolmteist tuhat äh, väikeettevõtet on oma tegevuse lõpetanud. see on tõsiselt suurendanud ka töötute arvu, väga paljud töötud äh, tulevad just väikeettevõtetest, kes on pidanud äh, oma uksed sulgema maksude tõstmine, pensionite vähendamine ning muuhulgas ka VKE-de mm, toodete maksude, VKE-de toodetele kehtivate maksude tõstmine on viinud tarbimise vähenemiseni. komisjon, Euroopa Keskpank ning äh, Rahvusvaheline Investeerimisfond on viinud selleni, et Portugali majandus äh, on äärmiselt keerukas olukorras äh, nagu VKE-dki me peame muidugi VKS-i toetama, meil on aga selleks vaja poliitilisi meetmeid, mis äh, ei vii äh, VKE-sid äh, pankrotti. me peame toetama VKS-id läbi riikliku, riiklike toetuste. praegu on olukorda äh, aga veelgi kehvemaks muutnud äh, suurkapitalid äh,, peame läbi vaatama valdkonnad nagu energia, pangandus, eh, nii et VKE-d eh, ei peaks eh, toime tulema hindadega, mis on monopoli alusel kehtestatud ning tohutute intressimääradega, neil peab olema lihtsam saada rahastamist, maksed peavad õigel aegselt toimuma ning on vaja positiivset diskrimineerimist. suur aitäh ning nüüd Eh, proua Sinclair, palun poolteist minutit. Thank you, Mr um, Chairman um,. It's all very fine words that we've heard today. suur tänu, me oleme kuulnud siin ilusaid sõnu selle kohta, kuidas VKE-d on, äh, on äh, äh, selle kohta, kuidas VKE-d on meie meie eh, majanduse selgroog. siin üks kõneleja eh, solvas siin inglasi, öeldes, et me oleme poepidajad, kuid eh, tänu sellele ma, ma, ma, <clears throat> tänu sellele meie majandus veel toimib. ja näiteks minu valijad ütlevad, et meid suruvad alla, surub alla bürokraatia, Euroopa Liidu reeglid ei ole piisavalt koolitust, ei ole piisavalt ligipääsu fondidele ning kõik nad ütlevad, et äh, Suurbritannia on üks äh, suuremaid panustajaid, Euroopa Liidu suuremaid maksjaid, kuid me saame, oleme üks neid, kes kõige vähem toetust saavad, kõikidel teistel ähm, riikidel on olnud ligipääsu ähm, fondidel võrreldud Suurbritannial ähm, Prantsusmaal näiteks on palju rohkem koolitusi korraldatud ja näiteks Jeremy fondi, mis peaks toetama väikeettevõtteid. Prantsusmaal on see, ta väga hästi korraldatud, Suurbritannias ei ole mingisugust toetust saadud see Jeremy poolt, see on häbiväärne me peame eh, vahendajad eh, ära kaotama ja toetama ka tegelikult VKE-d. suur tänu teie sõnavõtu eest ning nüüd lähme järgmise kõneleja juurde. ja kõigepealt saab sõna härra Rüübi. suur tänu, esimene küsimus läheb volinik Haanile kuidas on lugu teadustaristuga, mida te olete ette näinud teadustaristu parandamise osas, eriti VKE-dele pakkumiseks? teiseks, minister Vammen, me kuulsime president Hollandilt, et meil on vaja majanduskasvu strateegiat kuidas see konkreetselt kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarves välja näeb? millised eelarveread on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarves ette nähtud selleks, et majanduskasvu strateegiat äh, rakendada ja mida te olete kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta raamprogrammis ette näinud majanduskasvu turgutamiseks. Te rääkisite siin juba taristust, aga milliseid programme te soovite käima lükata ja milliste vahenditega neid rahastada? kolmandaks tuleb meil hoolitseda selle eest, et noored ettevõtjad saaksid võimaluse Euroopa Liidu teistes liikmesriikides ja ka väljaspool Euroopa Liitu kogemusi koguda. meil on Erasmuse programm, Erasmuse programm noortele ettevõtjatele. kas on siin ette nähtud ka mingeid vahendeid või uusi võimalusi selleks, et noored ettevõtjad võiksid tutvuda oma turgudega väljaspool Euroopa Liitu? ja peale selle tuleks meil mõelda ka nendele ettevõtetele, mis on rahvusvahelisel areenil Äh, eksportivad, et kas me neid äkki globaliseerumisega kohanemise fondi kaudu ei võiks toetada? suur tänu, härra Rüübi ja nüüd äh, kolmeks minutiks annan sõna proua Toiale, palun. suur tänu, härra president. areng ei ole mingi luksus, vaid me oleme kõik kohustatud arenema me saame kõik aru, et äh, majanduskasv on tähtis ja minu fraktsioon on väga uhke, et me oleme ikka ja jälle rääkinud majanduskasvu tähtsusest. meie oleme alati nõudnud Euroopa Liidu kursi muutmist. VKE-d on Euroopa Liidu majanduse selgrooks ja nad vajavad abi. meil on vaja ka pikaajalisi programme. inimkapital on väga tähtis, eriti just noored ettevõtjad, aga ka ettevõtliku vaimu toetamine, ettevõtluskultuuri toetamine on väga tähtis see ei ole tähtis mitte ainult inimeste isikliku karjääri jaoks, vaid see tuleb kasus ka ühiskonnal, sest me räägime ühiskonna arenemisest ettevõtete kaudu selleks, et me saaksime välja töötada õiglasema ja jätkusuutlikuma ühiskonna, nagu proua Kreel väga õigesti ütles, me soovime innovatiivset, uusi võimalusi ära kasutavat ühiskonda. väga tähtsaks on ka keskkond ja sotsiaalne keskkond seepärast on meil vaja teha muudatusi, meil on vaja läbi viia hinnang selle kohta, mis meil praegu on, mis selle juures on hea ja mis halb. me teame, et tehnilised äh, tehnilist haridust andvad kõrgkoolid on väga tähtsad teadus on väga tähtis, noorte juurdepääs kõrgkoolidele on väga tähtis, sellepärast et äh, haridus toob endaga kaasa ka loovuse. ning komisjon ja nõukogu on need, mis otsustavad koostöös Euroopa Parlamendiga vahendite üle, äh, tõukefondide vahendite üle ja väga tähtis on teha omavahel koordineerimistööd, väga tähtis on vahendite koordineerimine. meil on vaja finantsmeetmed VKE-de jaoks ette näha, eriti selleks, et nad teeksid ka teadustööd ja me peaksime peaksime hoolitsema selle eest, et vahendid täiendavad üksteist. meil tuleb hoolitseda selle eest, et me ei hakka siin praegu lihtsalt vahendeid laiali pillutama, vaid kulutaksime sihipäraselt, et meil oleksid selged prioriteedid. väga tähtis on, et me keskenduksime teatud teemadele, aga väga tähtis on säilitada ka piirkondlik autonoomia ning piirkondlikud äh, ja kohalikud äh, omavalitsused peavad saama võimaluse programmides kaasa rääkida. Nad peavad vähemalt planeerimistöös säilitama oma iseseisvuse ja ka prioriteetide väljatöötamisel on väga tähtis neid kaasata. väga tähtis on, et me keskenduksime teatud piirkondadele, sellepärast et äh, kõige madalamal tasandil ju luuakse töökohti, kõige madalamal tasandil tekib ka tahe olla osa toimuvast ja luua kaasa uut ühiskonda. nii et eh, seda kõike on võimalik teha vahendite koordineerimise kaudu. nüüd see VKD mõiste määratlemine ma arvan, et mitte ainult liikmesriike ei tuleks kaasata, ka nõukogul peaks olema võimalus oma sõna sekka öelda kuid me ei räägi siin praegu ettevõtete käibest, kui me neid määratleme. väga tähtis on VKE-de kvaliteet, tuleb vaadata seda, kuidas nad suhtuvad äh, maailma ja, ja, ja kuidas on nad üles ehitatud. suur tänu! suur tänu ja nüüd pooleteiseks minutiks sõna proua Maneskul, palun. suur tänu, härra president, äh, volinik. VKE-de juurdepääs tõukefondide vahenditele on vajalik selleks, et nad saaksid areneda. see on suureks Euroopa Liidu ja ka liikmesriikide väljakutseks. VKE-sid tabas praegune majandus- ja finantskriis suurel määral. tõukefondid on kõige tähtsamaks võimaluseks VKE-dele sellest kriisist välja tulla ja ellu jääda. Euroopa Liidu ja riik, liikmesriikide roll on tähtis, kui on vaja välja töötada meetmeid VKE-de juurdepääsu jaoks äh, fondide vahenditele, selleks et jätkata praegu juba käima lükatud programmidega. õigusloomeline raamistik äh, vahenditele juurdepääsu kohta on aga väga kohmakas ja suurte tõketega ja see tähendab seda, et potentsiaalsed toetuste saajad pigem ei esita taotlust, kui esitavad just sellepärast, et see on nii raske, sellepärast tuleb meil äh, tagada erasektorile paremat juurdepääsu tõukefondide vahenditele ja meil on selleks vaja välja töötada meetmed, meil on vaja paremaid reegleid juurdepääsule, meil on vaja bürokraatiat vähendada, meil on vaja programmi programmeid käima lükata ja meie ettevõtjate oskusi on samamoodi vaja parandada. suur tänu, suur tänu, et pidasite kinni ka kõneajast, ütleb härra president ja nüüd üheks minutiks sõna härra Pütikhoferil, kes räägib aga ilma mikrofonita. Mike. jah. jah, thank you. Die Kollegen, die die kolleegid, kes äh, seda arutelu taotlesid, on üheksanda 9 küsimusena esitanud küsimuse, kas ei peaks mitte Euroopa Liidu programmide kaasrahastamise tingimusi üle vaatama. minu arvates on tegemist väga õige küsimusega, kuid me peaksime siis väga selgelt ka paika panema selle küsimuse tausta ja taustsüsteemi, see tähendab seda, et kui me VKE-de määratlusi muudame, ehk et me kaasame sinna ka rohkem keskmise suurusega ettevõtteid, siis see tähendab seda, et meil on vähem vahendeid jagada nendele VKE-dele, mis juba praegusel hetkel on klassifitseerinud VKE-d alla ja, ja nende puhul juba praegu on vahenditest puudu. kui me vähendame kaasrahastamise tingimusi, muudame neid lihtsamaks, siis tuleb VKE-del läbi saada vähema rahaga. seda kõike võime me teha ainult siis, kui me oleme valmis VKE-dele ette nähtud vahendeid suurendama. sellepärast tuleb mõelda ka, mis on selle arutelu tagajärjeks. me ei saa lihtsalt ähm, nõustuda sellega, et Horisont kaks tuhat kakskümmend ja COSME programmi puhul äh, kulutatakse veelgi vähem vahendeid äh, kui siiamaani. vabandust, härra Pütikofer, ütleb härra Eh, president, aga te olite ületanud väga palju oma kõneaega, mul on väga kahju, aga kahjuks teile rohkem sõna ei saa anda. Vicky Ford. suur aitäh, VKE-del on eh, palju suuri probleeme, üheks selliseks on eh, bürokraatia. kui kohaldatakse Euroopa Liidu õigusloomet, siis tuleks lihtsustada juurdepääsu. rahastamise juurdepääs on ka probleemiks jällegi on eh, siin eh, bürokraatiat väga palju. VKE-d kurdavad eh, tihti just need, kes on osalenud Euroopa projektides, et nad on pidanud ootama maksete järgi kuid või aastaid või vahel pole üldse raha saanud kui eh, peab eh, ettevõte tööd tegema ning kui nad oma tööga toime tulevad, siis peaks neile ka maksma õigel ajal. hiliste maksete eh, direktiiviga on see probleem lahendatud, aga sellel on omad tagajärjed ka olnud ning ühes sektoris näiteks suurettevõtted on ikkagi eelistatud olukorras me oleme esitanud üheksa küsimust ja härra volinik, ma loodan, et me saame ka üheksa täpset vastust oma küsimustele, aitäh. suur tänu teile ning eh, nüüd saab üheks minutiks sõna härra Tšimanski. härra president, Euroopa Parlament on täheldanud, et Euroopa Komisjon üritab äh, vähendada tõkkeid VKE-de jaoks. Äh, minu kodumaal on äh, fondide ärakasutamine üsnagi kõrge, kuid VKE-de esindajad väljendavad suuremat huvi finantseerimise vastu, kui neid võimalik on finantseerida. meil on väga palju mikroettevõtteid Poolas, üheksakümmend kuus protsenti VKE-dest on mikroettevõtted ning neist kaks kolmandikku eh, on eh, füüsilisest isikust ettevõtjad. me peame vähendama bürokraatiat, tõkkeid ning eh, praeguse majanduslanguse käigus on kaasfinantseerimine muutunud tõsiseks probleemiks sellega seoses peaks Euroopa Parlament menetluse protsessi äh, lihtsustama ning uued reeglid välja töötama pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastaks. nüüd järgmisena härra Stojanov. suur tänu, härra president. viimaste kuude jooksul külastasin äh, Bulgaaria erinevaid piirkondi ning äh, rääkisin väga paljude VKI-de esindajatega. Nad ütlevad, et neid lämmatatakse ärge keskenduge suurte, suurettevõtetele, meid äh, on kriis kõige rängemalt tabanud. ma vaatasin siin, kuidas äh, nad toodavad. Õnneks äh, kasutavad mõned neist või paljud neist ja mõned neist kasutavad tehnoloogiat, mis oli kasutuses kakskümmend aastat tagasi ja ma küsisin, miks, miks te ei uuenda, siis nad vastasid alati sedasama, see e, bürokraatia on liiga suur, et e, taotleda toetust projektide jaoks, sest e, see on liialt keeruline. praegusel hetkel need riigiametnikud, kes projektide, projekte üle vaatavad, tunnevad huvi eriti just suurte projektide vastu, sest see tähendab nende jaoks suuremaid altkäemaksusid meil on vaja suuremaid eh, eristusi, meil on palju raskem praegu midagi muud ära teha, suur tänu, härra Van Nistelrooy. Eh, suur tänu teile. ma saa-, sooviksin pisut teistsugust tooni kasutada, kui see hal-, halamine, mida me siin hommikul kuulnud oleme. Eh, kui me näiteks äh, vaatame eh, VKE-de tehnoloogia kasutust, eh, siis eh, tehnoloogia kasutus on, ei ole vähenenud ning samuti on loodud üle neljasaja töökoha näiteks ning see tegu on väga hea vahendiga, mis aitab luua töökohti. mul on kolm küsimust komisjonile ja ministrile kõigepealt. kas finantsraamistik kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, mille praegu paika pannakse, mille kohaselt meil on vaja uusi sissetulekuid. kas meil oleks võimalik mitteametlik tippkohtumine korraldada, kus me saaks selge poliitilise signaali saada eh, selle kohta, kuidas vabastada rahas, teiseks, kas iga liikmesriik saaks välja töötada tegevusplaani VKE-de jaoks? see puudutab Äh, ka seda, äh, äh, millised on nende suurimad probleemid bürokraatiaga ning mis puut- ja, ja mis ole- ja, ja mida te oskate öelda eelfinantseerimise kohta, pangad seda ei tee. me, ma arvan, et me peaksime pisut äh, laiemalt mõtlema, aitäh. suur tänu, järgmisena härra Kalfin. minister, minister, volinik me kõik teame, et VKE-del on vaja ligipääsu mm, finantseeringule, neil on vaja vähe, väiksemat bürokraatiat, neil on vaja liig-, paremat ligipääsu turgudele, Euroopa Liit on väga palju ära teinud, kuid hoolimata sellest on vaja veel rohkem teha, näiteks finan-, parem finantseering. meil on vaja suurendada võimalusi eh, eelmaksete jaoks, eriti puudutab see mikro- ja eh, väikeettevõtteid. eriti raske on kaasfinantseerimisküsimus teiseks järgmine mitmeaastane eh, finantsperiood, vaatame selle üle, mina olen raportöör. praegusel hetkel eh, vähendatakse eh, ühtsusfondide finantseerimist, jah, suurendatakse ligipääsu tehnoloogiale, kuid kui palju VKE-sid suudavad, suudavad tegelikult neile tehnoloogiatele ligi pääseda meil on vaja eh, rohkem eh, toetust VKI-dele järgmise finantsperioodi vältel. ning teiseks, mis me soovitatakse eh, kasutada ära seni kasutatamad, kasutamata vahendid järgmise finantsperioodi vältel. nüüd mis puudutab bürokraatiat, siis äh, ei ole vaja toetada mitte ainult paremaid tavasid, vaid tuleb ka karistada halbu tavasid, sest mõnedes liikmesriikides äh, ei äh, ole absoluutselt aktsepteeritav, et paljudes liikmesriikides VKE-dele mõeldud toetused ei jõua nendeni, ükskõik mis põhjustel. nüüd, mis puudutab turule ligipääsu lihtsustamist, see on väga tähtis digitaalturu äh, laiendamise osas, et ning samuti puudutab see ka äh, äh, ametikvalifikatsiooni vastastikust tunnustamist. VKE-del ei ole piisavalt ligipääsu Euroopa turgudele, aitäh. suur tänu, proua Hool üheks minutiks. härra president, minu äh, kodukoht Kirde-Inglismaal kasutab ära Jeremy vahendeid, kuid selle võimaldamine võttis mitu kuud aega, me peame minema kaugemale, me peame tegema kõik selleks, et süvalaiendamine äh, jõuaks äh, VKE-deni. ei ole ühte lihtsat vahendit VKE-de ligipääsu lihtsustamiseks rahastamisele. Äh, äh, proua Sharon Bowles, minu kolleeg, on teinud oma poolt suure töö ära. me peame lihtsustama pangalaenude saamist VKE-dele ning väga oluline on ka see, et peale finantsinstrumentide endi äh, oleks vaja ka korraliku auditeerimise ja raporteerimisstandardeid, sest ei ole mitte mingisugust mõtet teoreetiliselt finantseerimine kättesaadavaks teha, kui bürokraatia on nii suur, et tegelikult pole ühelgi VKL aega sellega tegeleda. struktuurfinantseerimine peaks olema kättesaadav isegi kõige väiksemale väikeettevõttele, aitäh! suur tänu ja järgmisena üheks minutiks härra Kris Sogelus Pragmati kriisi σήμερα πλήττει κυρίως μικρομεσές. Jah, tõesti, tänane kriis on eriti raskesse olukorda pannud VKE-d ning on väga palju töötuid, kes enne töötasid VKE-des või suisa olid ise oma VKE loonud ja seda juhtisid praegusel hetkel aga äh, tihti meie tööpuuduse statistika ei hõlma neid inimesi, kes äh, varem äh, andsid iseendale tööd ja me teame, et VKE-del on väga raske juurdepääs Euroopa Liidu programmidele ning tõukefondidele. väga paljud laenutaotlused lükatakse tagasi, kui taotluse on esitanud VKE ning VKE-del ei ole võimalik tegelikult äh, tihti osta me isegi mitte toorainet selleks, et oma tegevust jätkata ja lähevad lihtsalt pankrotti. ning kui me nüüd ei taga neile tõukefondide vahendeid, siis ei olegi äh, VKE-del võimalik mitte midagi muud teha, kui pankrotti minna. me näeme, et need ettevõtted peavad kõigepealt ise eelrahastama ja maksma ette ära ka käibemaksu, mulle tundub, et neid tingimusi tuleks muuta. Äh, härra volinik ju ütles, et kõikidel VKE-del on võimalus ka noori inimesi tööle ette võtta ja selle kaudu noorte tööpuuduse vastu võidelda. suur tänu, kõnelejad katkestatakse ja järgmisena härra Obermeier. suur tänu, härra president, VKE-d moodustavad üle üheksakümne protsendi Euroopa Liidu ettevõtetest ja loovad üle kaheksakümne protsendi töökohtadest, seega on nad Euroopa majanduse selgrooks. majanduskriisi käigus eh, vähenes eriti just juurdepääs, juurdepääs kapitalile. Euroopa Parlamendi viimane uuring näitab, et praegu olemasolevad toetusmeetmed ei ole piisavad põhjuseks on see, et ei ole eh, piisavalt eh, vahet tehtud erinevate VKE liikide vahel. me teame, et VKE-d ei ole mitte ühesugused, mitte ainult eh, töötajate arvu osas, vaid ka selles osas, millises arengufaasis ettevõte on. noor ettevõte, noor ettevõtja, mis praegusel hetkel oma ettevõtet üles ehitab, tema vajadused on hoopis teistsugused kui juba kaua aega turul olnud ettevõtja omad. peale selle on bürokraatlikud tõkked väga suured ja ka aruandluskohustus ja raamatupidamisnõuded on üpris keerulised. siin tuleb tõesti midagi ette võtta selleks, et äh, VKE-de mootor saaks kasvada nii, nagu olud seda nõuavad. suur tänu ja nüüd poolteist minutit proua Lukaševska, palun suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad, VKE-d on Euroopa majanduse, praeguse majanduse selgrooks ja need on parimaks võimaluseks võidelda tööpuuduse vastu ja välja tulla majanduse finantskriisilt. VKE-d loovad uusi töökohti ja tänu VKE-dele on võimalik majandusel kasvada. vastavalt statistikale kahe tuhande üheksandal ja kahe tuhande kümnendal aastal üle kaheksakümne protsendi uutest töökohtadest loodi just VKE-des. Euroopas üheksakümmend üheksa protsenti ettevõtetest on VKE-d ning äh, Nad palkavad tuhandeid inimesi mulle valmistab muret komisjoni plaan muuta VKE-de mõiste määratlust, seda vastavalt sellele, kui palju inimesi on VKE-de palgal. see tähendab seda, et VKE-d peavad hakkama konkureerima nende ettevõtetega, kes äh, palkavad sadu inimesi, kus on eraldi osakonnad äh, välja töötatud ainult selleks, et Euroopa fondidest raha välja pumbata. Te ütlesite äh, härra volinik, et eh, VKE-d on Euroopa majanduse mootoriks, selgrooks. aga selgroo puhul tuleb olla ettevaatlik ja seda hoida, kui te VKE-dele ei taga juurdepääsu eh, tõukefondide vahenditele, kui te ei lihtsusta eh, reegleid ja taotluste esitamise protseduuri, siis kahjuks siis kahjuks, härra volinik, te Eh, näitasite küll, et te saate aru, mis on probleem, kuid te ei olnud võimeline seda lahendama. suur tänu ja nüüd härra Darden, kaks minutit, palun. suur aitäh on ilmselge, et praeguses eh, kriisiolukorras on VKD olukord määrava tähtsusega võitluses eh, töötuse, eriti noorte töötuse ning majanduse taastamise osas. me peame lihtsustama juurdepääsu rahastamisel ning äh, Äh, samuti äh, abistama koolituse osas. Äh, juriidiline raamistik vajab samuti kohandamist, nii et meil ole, VKE-d oleks võimalik oma kohustustega toime tulla. siin ongi väga oluline just VKE mõiste. praegune definitsioon puudutab üle kuuekümne seitsme protsendi Euroopa Liidu töötajatest, seega on tegemist äärmiselt olulise osaga meie majandusest ning tööturust. nagu tihti äh, õigusloomes ikka on vaja leida õige tasakaal, VKE-de puhul on vaja, et õiguslik raamistik eh, ühest küljest tagaks eh, tõhusa VKE-de arengu ning teisalt eh, üldhuvide ning töötajate õige kaitse kui halduskohustusi vähendatakse ja eksitakse siin, siis sellega võib kaasneda probleeme tööohutuse, töötervise osas näiteks Äh, erituste äh, tervise ja tööohutuse äh, nõuete puhul on see, on tegemist just, just ka halduskoormusega ja siin tuleb olla äärmiselt vaatlik, samuti raamatupidamise nõuete puhul kuidas äh, kaasata samuti äh, töötajad ettevõtete otsuste langetamise protsessi, kui neil ei ole piisavat koolitust äh, ja ei ole piisavalt teavet kas või ettevõtte restruktureerimise kohta. miinimum läbipaistvus töötajate puhul on hädavajalik seega liigne halduskoormuse vähendamine VKE-de puhul on küll oluline, aga me ei tohiks silmist lasta ka seda, et teatud äh, ohud võivad sellega kaasneda. suur aitäh ning järgmisena saab äh, sõna kolleeg Piper. suur tänu, härra president. me räägime siin täna tõukefondidest ehk siis Euroopa Liidu majanduskasvu programmist, eriti just vaesemates piirkondades ehk et meil ei ole välja vaja töötada uusi majanduskasvu toetavaid programme, nii nagu vasakpoolsed valitsused Euroopas seda nõuavad. Need kolmsada viiskümmend miljardit eurot, mis on ette nähtud, neid tuleb kasutada sihipäraselt ja need tuleks võimalikult kiiresti regioonidele, piirkondadele kätte anda. selleks on meil vaja õppida ka tõukefondide programmide praktilisest rakendamisest seal, kus Euroopa Liit Liidu piirkondades oli võimalik eh, saada eh, tõukefondidest vahendeid, seal tekkisid ka VKE-d, näiteks nanotehnoloogia puhul on meil võimalik tõesti ettevõtete loomist ja tippteadusuuringuid omavahel ühendada ning selle kaudu ja selle konkurentsi kaudu on suurepäraseid tehnoloogiaid välja töötatud. konkurentsimenetlused eh, on väga mõistlikud ja tõhusad ja nad äh, on vastuoluks killustamisele. väikeste ettevõtete puhul on Euroopa tasandil antavad äh, tõuked väga tähtsad äh, ka ärisuhete loomiseks, kui me neid vahendid aga lihtsalt kui me neid vahendeid korralikult kasutame, siis me võime ka rääkida korralikust konkurentsivõimest. suur tänu ja nüüd härra Švaab, palun suur tänu, härra president, nõukogu esindaja, härra volinik, kallid kolleegid arutelu VKE-de toetamise üle on siin kojas juba pikkade traditsioonidega ja see, mida me siin täna hommikul kuulasime ja kuulsime, eh, on peaaegu sama, mida me ka varem oleme kuulnud. kõigepealt tuleb öelda, vaadates Vikifoodi poole, keda ma kuulasin, et tõesti, ei piisa sellest, kui me teeme kellegi vastutavaks sellest, et asjad ei toimi nii, nagu me sooviksime. ma ei usu, et Euroopa Komisjoni süüks on see, et teatud asjad VKE-de arengus ei toimi täpselt nii, nagu me sooviksime. teiseks, ma arvan, et see, et kui me siin keskendume ainult rahastamisküsimustele, see ei aita meid edasi vähemalt meil, minu koduriigis Saksamaal, aga mitte ainult Saksamaal, VKE-sid ei sega mitte see, või nende jaoks ei ole suureks probleemiks see, kas on rahastamisega probleeme, see on probleemiks ainult väga vähestel juhtudel, vaid probleemiks on see, et seadused on lihtsalt nii keerulised, et VKE-del ei ole võimalik nendest läbi närida. nii et tõesti, kui me räägime siin nüüd VKE-de mõiste määratlemisest, siis me peaksime võib-olla olema tõesti täpsemad ja kui me seda väga täpselt teeme, siis meil on võimalik eh, mitte ainult eh, VKE-sid toetada, vaid ka seadusloomet paremaks muuta. ja see mõiste, mis siin öeldi et, et üheksakümmend üheksa koma viis protsenti ettevõtetest on VKE-d, see näitab, et meil on tegelikult probleem, sellepärast et peaaegu kõik ettevõtted on VKE-d ja niimoodi ei ole meil võimalik sihipäraseid meetmeid VKE-de jaoks välja töötada ja seepärast mind huvitab väga volinik Dajani uuring, sellepärast et, et eh, mõiste tuleb siiski üle vaadata, suur tänu! suur tänu teile, soovitakse kaks sinise kaardi küsimust esitada, härra Schwab, kas te olete valmis neile vastama, kõigepealt Vicky Ford, palun. suur tänu, nagu kuna te äh, viitasite mulle, siis ma tahaksin natukene selgitada, ma ei süüdista mitte ainult komisjoni, siin on muid probleeme ka, kuid ma tahtsin öelda, et meil on vaja leida konkreetseid lahendusi seal, kus on see võimalik. me esitasime üheksa täpset küsimust, millele me soovime vastust ja me ootamegi neid. kas te olete minuga nõus, et mikroettevõte, kus on viis kuni kümme töövõtjat, on täiesti teistsugune kui keskmine suurusega ettevõte, kus on kakssada viiskümmend inimest palgalehel? ja et äkki me peaksime mõlema jaoks ka erinevaid lahendusi leidma. suur tänu ja teine sinise kaardi küsimus on proua Sanchez Schmidtilt. no excusez-moi, c'était pour the catch the eye, pardon. ei, ma vabandan, ma tahtsin sõna vaba mikrofoni raames härra Schwab. Ähm, suur tänu, kolleeg Foodi küsimus on tegelikult sarnane selle lahendusega, mida ka mina ette näen. nagu ka kolleeg Ford leian ka mina, et me peaksime olema huvitatud VKE-de mõiste selgemast määratlemisest, sest ei aita ju see, kui me räägime siin ainult VKE-de toetamisest, aga samal ajal VKE-de all näeme me üle üheksakümne üheksa protsendi ettevõtetest. samal ajal leian ma aga, et on väga palju erinevaid huvisid erinevate VKE-de puhul. kõige väiksemad ettevõtted, kes peavad mõnda mõnda äh, grillikoda, nendel on tõesti võib-olla huvid teistsugused kui keskmise suurusega ettevõtted minu valimisringkonnas, kellel on tõesti investeerimisel täiesti teistsugused huvid, nii et tõesti raskuskeskmed tuleb siin täiesti teistmoodi asetada. suur tänu äh, daamid ja härrad, alustame nüüd vaba mikrofoni äh, vooruga, kuid siin on liiga palju kõnetaotlusi esitatud. ma annan teile sõna, kuid pidage palun kinni kõne eest. kõigepealt äh, härra Kelly. <clears throat> suur tänu. on väga oluline, <clears throat> et me arutame just täna seda küsimust, sest VKE-d on äh, kõige suurem töökohtade looja Euroopas ning me, aitab meil majanduskriisist välja tulla. me peame mõtlema, kuidas me defineerime VKE-sid, sest nagu härra Schwab ütleb, et äh, praegune definitsioon ha haarab enda alla kõik ettevõtted ja see ei ole üldse mingisugune definitsioon. ma olen nõus sellega, mida ütles Vicky Ford, me peaksime keskenduma vä-, e, e, väikestele VKE-dele ja mikroettevõtetele, me peame e, looma nende jaoks reeglid, mis on erinevad teiste, teiste jaoks kehtivatest reeglitest, eriti puudutab see bürokraatia vältimist see on, need on olulised eh, majanduslikult kui ka sotsiaalselt ja kultuuriliselt, sest eh, need väikeettevõtted asuvad just eh, kesklinnades, kui nemad ära kaovad, siis kaob ära ka linn. me peame kasutama võimalikult vähe bürokraatiat, suur tänu teile! suur tänu ja proua Jaakonsaari! kiitos puhemies! suur tänu teile, president! põhiküsimus loomulikult on see, et me peame majanduskriisist välja pääsema. volinik Haan. praegusel hetkel pole väljavaated eriti head, sest hoolimata eh, selle, selle pärast, et kakskümmend neli miljonit EKE-d ei võta mitte üht töötajat juurde, vaid nad pigem lasevad ühe töötaja lahti, mis tähendab, et meil on veel kakskümmend neli miljonit töötut juures. töötus kasvab kõikjal, see on väga halb teenuste ettevõt-, teenusteid osutavaid ettevõtetele, kui VKE-d kaovad ära, siis hinnad eh, tõusevad ja kui pensionid vähenevad, siis eh, nõudlus väheneb ja palgad vähenevad, siis nõudlus väheneb praegusel hetkel äh, see, mida me näeme ümberringi, on väga halb. komisjon peab meid aitama, liikmesriigid peavad koostööd tegema vastasel korral, kõik muu jääb öö, äh, sekundaarseks. härra Kelam. suurt tänu. volinik, minister, kolm punkti. me peame, äh, peame looma lihtsa ligipääsu fondidele me eh, peame eh, rakendusmenetlust lihtsustama. teiseks, me ei ole väga palju rääkinud eh, ebapiisavast informatsioonist, informatsioonist sellele, kuidas finantseeringuni jõuda ning kolmandaks, minu küsimus komisjonile, VKE-de kaasamine, nende võimalused äh, toetust saada mak-, Euroopa makroregionaalse strateegia raames. see on avatud küsimus, praegusel hetkel näiteks Läänemere strateegia puhul ei ole ma eh, kuulnud ainsatki projektist, kus osaleksid VKE-d ja neil on väga oluline roll piiriüleses eh, koostöös ning eh, komisjoni roll on üles kutsuda liikmesriike et nad looks riiklikud plaanid VKE-de e toetamiseks, aitäh. suur tänu. ja proua Swinburne. suur tänu, Wales on Euroopa Liidus üks vaesemaid piirkondi ning me sõltume suurel määral VKE-dest ja mikroettevõtetest, kuid äh, Eh, hoolimata eh, struktuurifondide toetusest ei ole eh, SKP eriti tõusnud, see tähendab seda, et me peame ära kasutama struktuurifonde teistmoodi, et tootlikkust tõusta. ning mis puudutab voliniku sõnavõttu, kus ta ütles, et kui iga vega ei võtaks tööle ühe inimese, mõjutaks see majandusarengut väga, see tähendab seda, et me peame regioone üles kutsuda, et ähm, VKE-del oleks võimalik ligi pääseda struktuurifondidele, mitte ainult Jeremy Jessica abil, äh, sest äh, sest äh, riigiametnikud ei saa majandust mõjutada. Ehm, me peame ehm, e, e, tegema kõik, kui VKE-d ehm, e, saaks oma tegevust laiendada, siis oleks tohutu majanduslik stiimul. see peaks olema üleskutse kohalike võimude üle, et nad paremini finantseeriks VKE-sid ning nüüd annan sõna härra Kaanensile. paldies, priekšsäädajataja Euroopa... suur aitäh! Euroopal on vaja majanduskasvu ja selleks, et majanduskasvu tagada, on vaja investeeringuid. läbi investeeringute on võimalik äh, luua ka uusi töökohti. Euroopas on meile piiratud äh, arv äh, rahalisi vahendeid, mis on suunatud VKE-dele Äh, mis äh, just töökohti loovadki. milles on probleem? probleemiks on äh, VKE-de määratlus, see on niivõrd laialdane, et see hõlmab kõiki Euroopa ettevõtteid, üheksakümmend üheksat protsenti neist. see tähendab seda, et need ettevõtted, mis on tõesti väikesed ja millel on tõepoolest suuri raskusi rahastamise saamisel, tegelikult ei saa kasu neist võimalustest, mida neil vaja läheks. teen ettepaneku läbi vaadata VKE definitsioone nii, et see hõlmaks ainult tõesti väikeseid ettevõtteid, kes vajavad meie kõige suuremat toetust. aitäh ning härra Toirel suur tänu, härra president, kallid kolleegid. kas te teate härra Hanselmanni? kui te ei tunne härra Hanselmannit, siis peaksite teda tundma õppima. kolm aastat tagasi Paderborni ülikoolis ta loos lo,, lõi ettevõtte, millel on nüüd üle tuhande ettevõtja ja toona äh, ettevõtte toetamiseks sai ta Põhja-Rheini-Vestfaalimaa ühest sihtasutusest laenu, et seda ettevõtet luua. nii et tõesti, toetavad laenud aitavad ettevõtteid luua, meil on vaja Euroopas tõesti sellist ettevõtete loomise tõuget VKE-de loomiseks. see tähendab seda, et Eh, abi peab muutuma lihtsamaks, bürokraatlikuid tõkkeid tuleb vähendada ja need eh, vahendid, mida ühtekuuluvus- ja tõukefondide vahenditest ära kasutada, neid tuleks eh, üle kanda selleks, et ka näiteks Kreeka ettevõtetel, väikestel ettevõtetel oleks võimalik laenu saada. meil on vaja ka uusi pangandussüsteeme, meil on vaja ühistupankasid, mida ei ole võib-olla äärepiirkondades, need tuleks seal luua selleks, et ka Euroopa Liidu äärealadel oleks võimalik luua ettevõtteid, mis oleks konkurentsivõimelised. seda tuleks praegusel hetkel teha. suur aitäh ja sõna proua Kalbets. suur tänu, härra president VKE-de olukord on väga raske, sellepärast et äh, neil on väga raske saada toetusi ja toetuste andmise lihtsustamine ongi meie üks suuremaid probleeme, millele tuleb lahendus leida. meil on vaja tõukefondide vahendeid paremini kasutada, me peaksime praeguste programmide rakendamist kiirendama ning ka tuleks para-, parandada juurdepääsu laenudele meil on vaja võimalikult kiiresti reageerida, meil on vaja vastata kohe nendele küsimustele, mis ripuvad õhus. Pra-, kas praegustest meetmetest piisab? mina ei usu, et piisab. ma olen veendunud, et praegune VKE-de määratlemine ei ole piisav selleks, et neile tagada juurdepääsu laenudele härra volinik, võib-olla me peaksime mõtlema ka selle peale, et äkki VKE-de VKE-dele ette nähtud tingimusi peaks muutma. eel- ja kaasrahastamise reeglid võiks muuta, sellega oleks neil võimalik paremini äh, turgudele jõuda ja ka rohkem inimesi äh, tööle võtta. VKE-d võivad tõesti ka kakskümmend miljonit töötut veel tööle võtta. Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, podporujem všetky aktivity. Suur aitäh, härra president, härra volinik, härra Paška ma toetan äh, ettepanekuid, mille alusel parandatakse VKE-de ettevõtluskeskkonda, meil on palju programme äh, VKE-de jaoks, me räägime sellest palju, kirjutame sellest palju, aga kahjuks tulemused on ikkagi väga napid. tihti VKE-sid juhivad väikese haridusega inimesed ning see tähendab seda, et VKE-d ja FIE-d vajavad lihtsaid ettevõtluse juhtimise reegleid ning lihtsaid maksureegleid. kui valitsused ei loo lihtsaid reegleid VKE-de jaoks ja kui ei äh, vähendata nii palju kui võimalik bürokraatiat, siis äh, ametnikud äh, saavad endiselt kiusata, riigiametnikud saavad endiselt kiusata VKE-sid Äh, muidugi mõista, äh, riigiametnikud kardavad äh, suurettevõtteid, aga kui neil on võimalik väikeettevõtteid kiusata, siis teevad seda nad hea meelega. ma usun, et Euroopa ja riiklike, liikmesriikide bürokraatia on peamiseks takistuseks VKE-dele. suur aitäh ning proua Anja Lilli, palun. suur aitäh, härra president. kakskümmend kolm miljonit VKE-d Eh, nii palju on Euroopas VKE-sid ja tööd annavad nad saja kahekümne miljonile eh, töötajale üle üheksakümne protsendi eh, tootlusest on kaetud VKE-de poolt. ning meil on sada kolmteist tuhat ettevõtet, kus on alla viiekümne töötaja, tihtilugu on tegemist ka mikroettevõtetega me ei saa nõustuda nendega, kes tahavad tõsta VKE-de suurusele, sellepärast et selle tagajärjel muutuks teile ühenduse rahastamisele juurdepääs veelgi keerukamaks. tuleb tagada lihtsam juurdepääs VKE-dele ka tõukefondidele eriti just kriisiolukorras, kus juurdepääs laenudele iseenesest on juba väga keerukas. protsessid on keerukad, liiga palju on bürokraatiat ning eh, see eh, heidutab võimalikke mm, laenusaajaid. isegi Saksamaal, kus eh, väga tõhusalt kasutatakse ära ühenduse rahastamist, ka seal on tekkinud mahajäämus rahastute kasutamisel. VKE-d ei ole teise kategooria ettevõtted suur aitäh ning proua Andres Barrea. suur tänu, mul on väga hea meel selle üle, et meil on võimalik eh, arutada nõukogu esindajate seda küsimust, et meil on võimalik rääkida sellest, kui oluline roll on VKE-del Euroopa majandustes. meil on vaja toetada majanduskasvu ning tugevdada eh, tööturgu. meid vaatab praegu kakskümmend kolm miljonit VKE-d. tegu on eh, majanduse selgrooga ning töökohtade loojaga on öeldud, et alates juunist on vähem bürokraatiat ja rohkem toetust. ootame uut ähm, ülemkogu enne mai lõppu ning tahaksin küsida nõukogult, mida on tehtud selleks, et paremini ära kasutada struktuurifonde, et äh, garanteerida äh, VKI-dele parem ligipääs äh, krediidile ning kas on olemas konkreetseid meetmeid selleks, et tõsta noorte tööhõivet. sooviksin, et nõukogu äh, võtaks vastu olulisi otsuseid praeguse äh, tõsise majanduskriisi vältel. suur tänu ning ja nüüd proua Mazej Kukovitš. suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik. täna on väga tähtis tegutsemise kiirus ne, eriti just nende ettevõtete jaoks, mis võitlevad üleelamise eest, arengu eest aga institutsioonid on need, mis on praegusel hetkel aeglased. VKE-d sõltuvad ajast ja lihtsustamisest. kui me tahame, et rohkem inimesi ettevõtte looks, siis me peaksime neid julgustama, neile rohkem informatsiooni andma. me peame neile pakkuma ka rohkem võimalusi, eriti just äh, Äh, koolitusvõimalusi, haridusvõimalusi. kuuskümmend protsenti äh, noortest äh, ei saa võimalust ettevõtlusalast edasiõpet saada. ettevõtted ei kasuta ära kõiki neid informatsioonivõimalusi, mis on kõikidele ette nähtud. järgmisena härra Luhan, palun suur tänu, härra president, härra volinik, härra minister. VKE-d on Euroopa majanduse mootoriks ja kahjuks majandus- ja finantskriisil on olnud laastav mõju VKE-dele, nende tuleviku väljavaatetele, sellepärast et VKE-del puudub juurdepääs rahastamisele. Euroopa rahastamine on üks tähtsamaid rahastamisallikaid VKE-de jaoks ja Euroopa meetmed on ju olemas selleks, et VKE-sid to äh, toetada ja töökohti luua, sellepärast on väga tähtis, et järgmise raamprogrammi puhul ühtekuuluvuspoliitika eelarve jääb selliseks, nagu ta on ja teiseks on väga tähtis, et meil oleksid ka piirkondlikud ja ka keskvalitsuse tasandil ametiasutused kaasatud kohe äh, algusest peale, kui me hakkame uusi programme tulevikuks looma selleks, et säilitada võimalikult tõhus ühtekuuluvuspoliitika, selleks, et toetada VKE-sid ja arvestada iga ettevõtte eripäradega. suur tänu, järgmisena proua Vlašikova Peenova, palun. suur tänu, president, volinik. selle arutelu lõpuks, ma arvan, me oleme kõik nõus sellega, et äh, VKE-d on Euroopa majanduse selgroog. Nad annavad kõige rohkem tööd Euroopa elanikele, sest äh, sest suurettevõtete äh, peakorterid asuvad Aasia riikides kulude pärast, nii et VKE-d on sotsiaalselt meie jaoks väga olulised, ma loodan, et me saame suurettevõtete küsimust tulevikus Ähm, arutada. VKE-sid on majanduskriis raskelt tabanud, sõltuma, hoolimata äh, sellest, et nad võitlevad oma eluolu eest, on nad edukamad kui suurettevõtted, nad on ka kergemini kohanevad. õnnetuseks on VKE-del praegu palju raskem äh, rahastamist leida kui suurettevõtetel. võttes arvesse, kui tohutult olulised on VKE-d Euroopa majanduses, on meil vaja äh, leida uusi võimalusi struktuurifondide eh, struktuurifondide kasutamiseks. peame vähendama bürokraatlikke takistusi ning peame VKE-dele võimaldama ligipääsu eh, laenudele. ma ei näe kahjuks, eh, kui palju kell on, kuid ma eeldan, et te tahate, et ma lõpetaksin. ning proua Francis, Sanchez Martines on järgmine. suur tänu, president volinik me, tundub, et soovitakse meie pikaajalist majanduskasvu, kuigi tegelikult see peaks olema meie suund juba olnud viimased kuud. me, see tähendab loomulikult seda, et me peame mm, avalikke varasid paremini ära kasutama, tooma ettevõtteid, mis loovad töökohti ja see tähendab, et peame toetama ka VKE-sid praegusel hetkel on Euroopas kakskümmend kolm miljonit VKE-d. see on äh, kindel garantii majandusarengule meie äh, piirkonnad, meie riikides, kuid neil on raske ligi pääseda äh, finantseerimisele ning kriis mõjutab seda olukorda veelgi me peame kasutama regionaalseid fonde selleks, et vähendada noorte tööpuudust ning toetama veesid. me Eh, viimased kuud on meile näidanud seda, mida me juba teadsime, praegusel hetkel on ligipääs eh, finantseeringule liialt keeruline, kas eh, komisjon on ette näinud kuuskümmend seitse miljonit VKE-sid, mis on nendest saanud, praegusel hetkel on raskused teada, küsimus ei ole selles, millised raskused on puudutanud VKE-sid, vaid millised on nende tegelikud vajadused ja peame oma poliitika otsavalt suunama. suur tänu, suur tänu kõigile kõnelejatele ning lõpetuseks annan nüüd sõna volinik Haanile. Äh, suur tänu, härra president, äh, lugupeetud parlamendisaadikud, äh, suur tänu nende märkuste eest. mul on ette nähtud kaks pool minutit, mul kahjuks ei ole võimalik kõikidele küsimustele vastata. Te saate vastused oma küsimustele kirjalikult, kuid tooksin siis põhilised raskuskeskmed välja. kõigepealt praegune raamprogrammi periood, jah, tõesti, me oleme praegu ümberkorraldusi tegemas, kuid liikmesriigid peavad tegema vastavaid ettepanekuid. Te võite olla kindlad, et komisjon mitte ainult ei soosi nende ettepanekute tegemist, vaid tõesti on valmis ka tegema muudatusi selleks, et VKS-i aidata ja võidelda tööpuuduse, eriti just noorte tööpuuduse vastu me oleme olemas selleks, et toetada liikmesriike äh, ja ka erinevaid valimispiirkondi. siin räägiti mitu korda ka sellest, et kas tulevikus VKE-de toetamist peaks muutma. järgneva finants, äh, järgneva rahastamisperioodi jaoks oleme me ette näinud teatud miinimumeelarve VKE-de toetamiseks, ma ütlesin no, sissejuhatuses et, et kaheksakümmend protsenti paremini arenenud piirkondade jaoks ja viiskümmend protsenti vähem arenenud piirkondade jaoks. ma vaatan, mida räägitakse nõukogus ja ka siin kojas ja need piirmäärad on sattunud kriitikarahe alla ma tõesti palun, et kui te tõesti leiate, et VKE-desse tuleks toetada, nende innovatsioonivõimesse, konkurentsivõimesse tuleks äh, investeerida, siis tõesti aidake meid, aidake neid piirmäärasid ja ka piirsummasid eelarves tagada. täiesti selge on aga see, et meil on vaja leida erinevate piirkondade jaoks nende erivajadustega arvestavaid lahendusi ja meil tuleb kasutada ka kõiki kõige paremini sobivaid äh, rahastamisvahendeid. ja olen kõik, nõus ka kõigi nendega, kes kritiseerivad äh, vahendite kasutamist. Äh, nimelt seda, et lõppkasusaajateni jõuavad vahendid liiga aeglaselt, seda tuleb tõesti lahend-, parandada, seda olukorda. nii et ähm, meil on vaja uusi meetmeid, mõned kõnelejad siin juba rääkisid sellest, näiteks see tulevane rahastamisraamistik, rubriik üks, mis on suunatud jätkusuutlikule arengule ja kasvule, siin on viissada miljardit ette nähtud, kui oleks võimalik veel enne suve öelda, et see, need summad ka järgmise raamprogrammi raames äh, kasutada jäävad, siis ka sellega annaksime me kodanikele selge signaali ja ka ettevõtjatele selge signaali, et me oleme väga selgelt planeerinud seda, milline on meie investeerimiskurss. ja ma arvan, et selle kaudu on meil võimalik ka tegelikult anda hoogu juurde majanduskasvule. suur tänu! Thank you and finally Mr Vammen for the council. aitäh ning äh, nõukogu palun. hea Fomen, hea Möllemaa. härra president, äh, lugupeetud parlamendisaadikud, härra volinik. tänane arutelu keskendus VKE-dele ja nende äh, rahastamisvõimalustele ning ka VKE-de mõistemääratlusele tahaksin nõukogu nimel toetada kõiki neid, kes nõudsid VKE-de juurdepääsu parandamist rahastamisele. VKE-de rahastamine on väga tähtis ka tulevuse majanduskasvu tagamiseks. VKE-d annavad väga suure panuse. tegemist on tihti ka innovatiivsete ettevõtetega ehm, nõukogu on praegusel hetkel välja töötamas riskikapitali siseturgu ja ka Äh, sise, riskikapitali siseturu loomisel peame me arvestama VKE-dega. VKE-d mängivad Euroopa Liidus väga tähtsat rolli ja meil on vaja luua parimad raamtingimused VKE-de kasvamiseks. suur tänu kõikidele äh, sõnavõtjatele, eriti härra Penselile ja proua Kreelile. kuulasin nende sõnavõtte väga suure huviga, sellepärast et nad rääkisid siin ka energiatõhususe parandamise võimalustest ja ka uute töökohtade loomisest VKE-des. tegemist on tähtsa tähtsate prioriteetidega äh, ka Taani jaoks kui eesistujariigi jaoks ja meie jaoks on väga tähtis uute töökohtade loomine. ka komisjoni kahe tuhande kaheksandal aastal väikeste ettevõtjate äh, seadusega on võimalik äh, väikese ettevõtteid toetada. meie jaoks on väga tähtis ka reeglite lihtsustamine, eriti riigihangete puhul, sest niimoodi on võimalik VKE-del paremini ka nendes protseduurides osaleda. meil on tõesti vaja teha kõik endast olenev selleks, et siseturgu äh, ja selle toimimist parandada, see on tähtis ka VKE-de ja nende kasvamise jaoks. härra Kalfin, härra Rüübich ja härra Van Nistelrooy tõid siin väga tähtsaid ettepanekuid ka läbirääkimiste jaoks tulevase raam äh, Äh, programmi jaoks, äh, selleks, et tagada kasvu. tõesti, me peaksime arvestama oma suuremate eesmärkidega. tegemist on tähtsa tööga, mida Taani eesistujariigina soovib läbi viia mõeldes ka järgmise finantsraamistiku peale kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. nii et suur tänu parlamendile toetuse eest ja mul on väga hea meel, et meil on võimalik äh, üheskoos parlament, komisjon ja nõukogu anda suur panus selleks, et tagada VKE-de äh, kasv Euroopas, tagada see, et luuakse töökohti ka miljonitele noortele inimestele, kes meilt ootavad, et me lõpuks näitame kõlbulikke lahendusi. suur tänu, härra president! <clears throat> suur aitäh äh,, härra volinik, nõukogu, head kolleegid, sellega on arutelu lõppenud ning nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus äh, olukorra kohta Ukrainas ja Julia Tõmošenko juhtumi kohta.